Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir beginnen. tere hommikust, daamid ja härrad. alustagem nüüd oma koosolekuga. kui kõik on oma kohtadele istunud, siis võtkem ette päevakorra esimene punkt täna hommikul, mis on siis punkt number kaksteist enne kui päevakorraga pihta hakkame, tahaksin edastada teile teate, et punkt number neliteist lükatakse edasi. päevakorrapunkt number kuus on tänasesse hommikusse lükatud ja punkt number neliteist lükatakse Äh, edasi, sellepärast et äh, härra Deutsch on äh, teises komisjonis täna hommikul ja ta ei saa meie juurde tulla ja sellepärast lükkame neljateistkümnenda punkti edasi, kuid nüüd võtame ette kaheteistkümnenda päevakorrapunkti ja teemaks on soolise tasakaalu parandamine börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas. annan nüüd äh, proua Kornelissonile sõna suur tänu. me tegime väga kõvasti tööd ja rääkisime väga paljude inimestega sellel teemal. vähe on teemasid, mis äh, kütavad nii palju kirgi üles, kui see teema meil äh, oli just juhtkomisjonides eile selleteemaline arutelu Jüri ja äh, naiskomisjonis. palju ideid on, kuidas Äh, seda ettepanekut veel paremaks muuta. mõned äh, parandused olen siia ka sisse viinud ja ma tahaksin teie arvamust selle kohta kuulda. üks asi, mida me tegime, oli pealkirja muutmine ja ning ka mõndade lõikude muutmine, et see kataks nii juhtorgani kui ka juhtorganisse mittekuuluvaid liikmeid tõsi on see, et ettepanek puudutab ka juhtorgani liikmeid, kuid nendele on eraldi eesmärgid ette nähtud. nii et seda selgitasime siin tekstis. kõige olulisem muudatus, mis me siin tegime, oli see, et tahtsime arvesse võtta äh, valimis äh, meetmete mitmekesisust komisjoni ettepanekus on aluseks äh, tavatöötajate valimiseks, kuid juhtorgani liikmete puhul ei ole olukord samasugune. Äh, valikus on rohkem mitmekesisust. siin võetakse teisi asju äh, arvesse, näiteks ekspertiis, päritolu äh, ja me ütlesime jah, ettevõtetel on vaja oma valikumeetmeid kohandada, et saavutada eh, alaesindatud soo puhul esindatuseks nelikümmend protsenti, kuid me jätame liikmesriikidele ja ettevõtetele vabaduse otsustada, millised need kohandused peaksid olema, me ei taha neile ette kirjutada neid väga rangelt veel üks asi, mida püüdsime teha, oli keskenduda kogu valiku tegemisprotsessile. komisjoni ettepanekus on rõhk pigem viimasel etapil, kus äh, valitakse erinevate kandidaatide vahel. meie ütleme aga, et muidugi algab kogu see protsess äh, kandidaatide grupi moodustamisega, kui seal ei ole naisi, kellel oleks samasugused äh, kellel oleks samasugune päev, pädevus nagu meestel, siis loomulikult naisi ei valitagi. kui ettevõtted ei vali naiste hulgast kandidaate, siis nad äh, teatavad ainult oma valikumeetmetest aga nad peavad ütlema ka, kuidas nad üldse esialgu kandidaadid välja valisid. kohustuste selgitamise osas püüdsime vahet teha ühelt poolt nendel ettevõtetel, kes on oma meetmeid kohandanud, kes on edusamme teinud ja kes on hakanud alaesindatud soost samuti kandidaate nimetama ning nende ettevõtete vahel, kes seda ei tee. Need ettevõtted, kes on edusamme teinud, neil on vähem raporteerimiskohustusi, nad peavad lihtsalt arvud välja tooma oma raportites, kuid need ettevõtted, kes nimetavad rohkem äh, üleesindatud soost kandidaate, neil on rohkem raporteerimiskohustusi, nad peavad detailselt selgitama, miks see niimoodi on ja mida nad kavatsevad tulevikus teha, et seda olukorda muuta. peatamisklausel, siin leidsime, et see on pisut ähmaselt sõnastatud siin. üldiselt oleme peatamisklausli poolt, kui liikmesriik kasutab teatud meetmeid, siis nad peavad vaatama, kas nad töötavad ja kui nad kasutavad äh, vabatahtlikke meetmeid, siis seda parem, kuid me peaksime siiski hindama, kas nende meetmed töötavad või mitte ja kui need meetmed ei tööta, siis kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks oleme teinud ettepaneku ettepaneku, et direktiiv jõustuks automaatselt ning siis peavad liikmesriigid hakkama kohandusi tegema. ja viimase märkusena tahaksin veel öelda, et kuivõrd juhtkomisjonid, õiguskomisjon ja naiskomisjon on oma tähtaegu edasi lükanud, siis on meil vabadus sama teha, sest Ähm, äh, muudatuste ettepanekute tähtaeg on kohe pärast Türgis nädalat ja see ei jäta äh, saadikutele väga palju aega äh, muudatusettepanekute üle mõelda, nii et teeme ettepaneku muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata ning nende arutelu ja hääletamine loomulikult lükkuvad seetõttu samuti edasi. suur tänu! variraportöörid soovivad vist samuti sõna. proua Vinkovitš, palun. suur tänu. kõigepealt on mul äh, väga hea meel komisjoni ettepaneku üle, see on väga hea direktiivi ettepanek ja on väga oluline tagada sooline võrdsus erinevates valdkondades, sealhulgas ka ettevõtete juhtorganid. raportöör proua Korneliisen on koostanud väga tugeva arvamuse mis aitab meil saavutada neid eesmärke ning äh, me püüame siin ka kohaldamisala laiendada äh, mitte ainult juhtorganitele, vaid ka juhtorganisse mittekuuluvatele liikmetele ja see on väga tervitatav. samuti olen nõus ettepanekuga äh, valikumeetmete mitmekesistamise kohta, ma räägin siin muudatusettepanekust kakskümmend kolm, seda tuleb laiendada ja me peame arvesse võtma ka asjaolu, et liikmesriigid võivad kasutada erinevaid protseduure, kui nad valivad juhtorganite liikmeid kolmkümmend neli, kolmkümmend viis, kolmkümmend kuus, siin äh, need muudatusettepanekud puudutavad sanktsioone, ma olen sellega nõus, et äh, sanktsioonid peavad olema tõhusad ja tooma endaga kaasa tulemusi, kuid me peaksime siiski veel arutama raportööri ettepanekut mis puudutab nende liikmesriikide rahastamise vähendamist, kes direktiivi ei järgi. samuti leian, et peaksime selgitama ja detailselt arutama seda küsimust, kuidas rakendada stimuleerivaid meetmeid avalike hangete puhul. mul on siin mõned kõhklused, mõned küsimused ja mul on küsimus Euroopa Liidu rahastuse kohta ja avaliku hanke protseduuri kohta, mis puudutab muudatusettepanekut seitseteist ja kakskümmend kaheksa, siis ma olen raportööriga nõus, et sõnastus, mille komisjon on siin välja pakkunud, ei ole kõige parem, seda saaks parandada, kuid idee on hea, ma räägin siin võimalusest, et liikmesriigid saavad pakkuda stiimuleid ettevõtetele ja ma räägin siin just eriti naiste valikusse kaasamisest, kui me ühendame siin need stimuleerivad meetmed soolise võrdsusega, siis võib tekkida olukord, kus me näiteks võtame suure eh, ehitusettevõtte, kus töötavad peamiselt mehed, kuid see ei tähenda, et naised ei saaks selle ettevõtte juhtorganis töötada, kuid me peaksime siin keskenduma rohkem sellele, kuidas eh, neid direktiivi osi sõnastada, et seda direktiivi veelgi tõhustada. ja lõpuks olen nõus raportööri proua Korneliisseniga, et see direktiiv kütab üles palju kirgi ning ka nõukogus on palju eriarvamusi, kõik liikmesriigid ei toeta seda ettepanekut, kuid tahaksime jõuda lõpptulemusele, mis oleks meile kõigile aktsepteeritav. ma arvan, et me peaksime siin püüdma saavutada kompromisse, et seda ettepanekut ei blokeeritaks aastateks nõukogus me teame, et äh, see võib juhtuda, nagu äh, see on juhtunud teiste direktiividega ning äh, väga hea oleks, kui me saaksime juba selle mandaadi ajal selle direktiivi heaks kiita, aitäh. jaa, dem kann ich mich nur anschließen. suur tänu. ma olen sellega täiesti nõus. me tahame äh, oma valimiskampaania jooksul ju midagi äh, konstruktiivset välja pakkuda. jah, aitäh, ma tahaksin seda ettepanekut äh, toetada ja toetada ka tähtaegade edasilükkamist, sellepärast et naiskomisjon muutis oma äh, kuupäevi oma ajakavas Äh, mis puudutab seda direktiivi. ma hindan väga kõrget raportööri tehtud tööd selle ettepaneku kallal ja mul on siin ka samuti mõned kõhklused ja küsimused. ning ähm, ka mõned muudatusettepanekud. kõigepealt oleks vaja selgitada õiguslikku alust. õiguskomisjonis juba arutatakse seda küsimust ja see oli ka peamine põhjus, miks tähtaegu edasi lükati. nii et ma leian, et me peaksime siin olema väga tähelepanelikud õigusliku aluse suhtes ma leian, et äh, komisjoni ettepanek on väga hästi tasakaalus ja mul on siin mõned kõhklused äh, selles suhtes, kas me suudame oma ettepanekud ratsionaalsetel alustel hoida, sest meil on erinevad ideed, kuidas seda probleemi lahendada, kuid peamiseks tingimuseks on see, et meie ettepanek oleks nõukogule vastuvõetav. mul on kõhklusi kas me seda teha saame, me saame siin laiendada sanktsioone või ettepaneku kohaldamisala näiteks äh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, mulle see ei meeldi, mulle tundub, et äh, siin püütakse seda et-, ettepanekut peale suruda nendele valdkondadele, kus äh, naisi ei ole ja see ei ole vastuvõetav. mis puudutab sanktsioone, siis te teate, et ma äh, tegelesin soolise palgalõhe küsimusega süvitsi ja mul on tunne, et need sanktsioonid, mida me siin välja pakume, on äh, sobivamad soolise palgalõhe kui selle küsimuse puhul. mul on tunne, et me peaksime siin olema väga ettevaatlikud, kui me tahame selle ettepaneku kohaldamisala laiendada juhtorgani liikmetele. ma arvan, et me peaksime arutama, mis oleks vastuvõetav tahaksin vältida, kui võimalik, ehm, emaduspuhkuse läbi kukkunud direktiivi olukorda. väga lihtne on joosta ummikusse, aga siin ma tahaksin seda kindlasti vältida, sest see saadaks välja väga negatiivse sõnumi ning Ehm, lükkaks selle probleemi lahendamise veelgi kümne aasta võrra edasi. muidugi peaksime tegema koostööd ja püüdma leida siin võimalikult head lahendust. aitäh Edith Bauerile. ja nüüd äh, proua Harkin. aitäh, tahaksin kõigepealt tänada raportööri, ma olen nõus sellega, et äh, enamik Eh, ettepanekud on head. kõigepealt tahaksin öelda, et toetan täielikult komisjoni ettepanekut. me oleme näinud, et liikmesriigid on püüdnud läbi viia erinevaid algatusi, kuid kui ei ole kohustuslikke meetmeid, siis need ei tööta. komisjoni ettepanek puudutab tegevjuhtkonda mittekuuluvaid juhtorgani liikmeid ja meie ettepanek on seda laiendada ka juhtorgani liikmetele. mina toetan seda ettepanekut ja kas me saame seda siin laiendada või mitte, kuid ma arvan, et ähm, Euroopa institutsioonidele peaks äh, samuti sookvoodid kehtima. see on muidugi midagi, mida me saame veel arutada. toetan ka raportööri selles küsimuses, et me peaksime nii palju kui võimalik tagama liikmesriikidele ja ettevõtetele paindlikkuse ja äh, lasta neil endil teha oma valikuprotsesse ning keskenduma tulemustele. me peaksime valikuprotseduuride mitmekesisust austama liikmesriikides ja äh, kolleegid siin kommenteerisid et me peame tagama, et see ettepanek oleks nõukogule vastuvõetav. ma arvan, et me peaksime selles suunas tõepoolest liikuma. mul on probleem ette, muudatusettepanekuga kuusteist, kus räägitakse piiratud eh, ligipääsule või ehm, Euroopa rahastamised üldse väljajätmisest. mina olen selle vastu, mina ei toeta makromajanduslikku tingimuslikkust ja minul on sellega probleem nii selles muudatusettepanekus kui ka teistes kohtades, me peaksime seda veel kindlasti arutama. ja samuti teine osa samast muudatusettepanekust, kus räägitakse ähm, äriühingute kõlblikkusest Euroopa institutsioonide pakkumistele, ma ei ole kindel, et me saame selle muudatusettepaneku sisse äh, viia, ma ei ole kindel, et see on meie pädevuses ja ma tahaksin seda veel raportööriga arutada. ma olen temaga nõus selles küsimuses, mis puudutab muudatusettepanekuid kakskümmend kuus ja kolmkümmend üks ja ma olen nõus ka proua Baueriga, kes mainis õiguslikku alust, meil on siin tõepoolest selgust vaja ja ma loodan, et me saame järgnevate nädala jooksul selles küsimuses selgust ja ma arvan, et on hea, et me muudatusettepanekute tähtaja edasi lükkasime. me peame samuti kinni pidama nõukogu positsioonist, muidugi oleme meie siin parlament ja meil on oma seisukoht. ja see on väga hea, sest muidu ei oleks meid üldse vaja, kuid samas peame tagama, et me saame selles küsimuses saavutada kokkuleppe, see on üsna tundlik küsimus ja me peame seda kindlasti silmas pidama aitäh, proua Harkin. ja nüüd äh, härra Benjan, palun. jah, teen äh, lühidalt. ma olen sookvootide vastu olnud alati, äh, mitte ainult selles küsimuses, vaid igal pool, ma arvan, et see on mehhanistlik ja ebasobiv peaaegu iga valdkonna puhul, kuid ma sain palju julgust sellest, mida proua Korneliisen ütles. tundub, et nüüd tehakse rohkem valikuprotseduuridega tööd detailides, nii et äh, vastuolulisi prioriteete hakatakse siin lahkama ja kvootide range pealesurumine on õiguslikult väga raskesti põhjendatav. ma arvan, et siin keskendutakse rohkem nimekirjade tasakaalustamisele ja kohustusele selgitada, miks ei tehta äh, võrdõiguslikul alusel valikuid ja minu meelest on see parem lähenemine kui see, et ütleme, et meil peab olema konkreetne protsent, sest äh, ettepanekuid tehakse ükshaaval ja kui meil on lihtsalt siin mingisugune konkreetne kvoot, siis äh, tihti paneb see inimesed raskesse olukorda, sest äh, see tähendab, et äh, teatud koht antakse juba ette soolisel alusel kellelegi ja see ei ole võrdõiguslik. me peame siin vaatama andmeid lähemalt, kuid mul on tunne, et me liigume siin millegi suunas, mida ka mina saaksin toetada, aitäh. selge. suur tänu. nüüd annan sõna komisjonile, mul on siin kaks nime, härra Goldi ja proua Šoot. õigus peadirektorit, kes soovib alustada? proua Shorti ei ole siin, mina olen Mihhail Kondat, mina töötan äh, justiitspeadirektoraadis ja paar märkust kõigepealt, äh, mis puudutab õiguslikku alust, millele viidati. tahaksin öelda, et komisjon on täiesti kindel, et artikkel sada viiskümmend seitse lõige kolm on õige õiguslik alus. see puudutab soolist võrdõiguslikku, võrdõiguslikkust mida tunnustab äh, Euroopa Kohus, see on kohaldatav mitte ainult töötajatele, aga ka FIE-dele. vastu võetud äh, direktiivid, tuginedes sellele õiguslikule alusele, puudutavad äh, FIE-sid ja ja kohus on leidnud, et ettevõtete tegevjuhtkonna liikmed vastavad samuti eh, nendele tingimustele. vastavalt siis sellele artiklile. ja seega kordaksin veel kord, et komisjon on täiesti kindel, et eh, positiivseid tegevusi on võimalik teha vastavalt eh, sellele artiklile. ja veel üks märkus, artikkel üks direktiivis viitab, et direktiivi eesmärgiks on viidata kiirendatud äh, lähenemisele, soolise võrdõiguslikkuse saavutamisele, siis äh, ka paindlikkus äh, ettevõtetele on siinkohal oluline. seega ootame hea meelega arutelu ja muudatusettepanekuid mis vastavad nendele tingimustele, kiirendatud edasiminek ja ettevõtetega seonduv paindlikkus, suur tänu! aitäh ja lõpetuseks veel kord, äh, raportöör, kas te võiksite palun arutelu kokku võtta ja siis on minul samuti, teile on palju küsimusi esitatud. aitäh, aitäh kõikidele teile märkuste eest, mul on väga hea meel kuulda, et olemas on laialdane toetus. loomulikult on palju küsimusi, mis vajavad äh, vastuseid nii sisuliselt kui ka siis seoses nõukogu seisukohaga. ma olen täiesti nõus kõigiga, kes äh, ütlesid, et me peame olema valmis kompromissideks, sest me soovime tõesti et äh, see ka ellu viidaks nii naistele kui ka meestele Euroopas ja et see ei jääks lihtsalt paberile kusagil nõukogu riiulis ja jääks otsustamata. Äh, lühidalt nüüd vastates mõningatele äh, märkustele, härra Benjon, jah, me liigume teie suunas see ei puuduta kvoote, siin ei nähta ette naiste arvu, mis peavad olema, kes peavad olema äh, nimetatud. pigem on, pigem puudutab see teatud eesmärke ja menetlusi, mis on kohandatud nii, et neid eesmärke oleks võimalik saavutada. samuti võetakse arvesse Äh, objektiivsed põhjused, juhul kui äh, neid ei saavutata. ja sanktsioonid puudutavad neid ettevõtteid, kes ei tee jõupingutusi, kes ei äh, kohandu, mitte siis tingimata neid, kes tulemust ei saavuta. ehk siis see puudutab menetlust ja kohandamisi sanktsioonid nende kohta, kes midagi ei tee või ei suuda siis oma olukorda selgitada. õiguslik alus. jüri komisjon loomulikult teeb hetkel selles suhtes väga palju tööd ja õigustalitus äh, koostab oma hinnangut. Euroopa Komisjon äh, koostas õiguslikkuse selgituse, et see õiguslik alus on äh, õige eelmisel nädalal tuli äh, nõukogu välja hinnanguga, et see ei ole õige õiguslik äh, alu, alus ja meie oleme kolmas ja äh, kõige tähtsam institutsioon ja meie koostame oma analüüsi. me vaatame seda väga lähedalt läbi ja loodetavasti enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega, seda on nüüd pikendatud, seega on meil tõesti võimalik seda analüüsida ja, ja kohandada oma arvamust vastavalt selle tulemustele nüüd tegevjuhtkonna ja tegevjuhtkonda mittekuuluvad isikud, me ei tee ettepanekut reguleerimisala palju laiendada. Euroopa Komisjon juba puudutab tegevjuhtkonna tasandi teemat ühes väikeses lõikes ja nad rõhutavad teistes lõigetes, et see puudutab tegevjuhtkonda mittekuuluvaid juhtorgani liikmeid me ei soovi seda väga laiendada, kuid me tahame rõhutada, et see puudutab ka tegevjuhtkonna tasandit, sest see on väga oluline, sest sel tasandil on naiste arv madalam. proua Blinkevitš-Jute viitas muudatusettepanekule number kakskümmend kaheksa, et ettevõttes, kus on vähem kui kümme protsenti naisi äh, nad peaksid, äh, ei peaks täitma direktiivi sätestatud eesmärki. jah, me leiame, et äh, et tegevjuhtkond tingimata ei puuduta seda, mis ettevõttes toimub, et naine ei pea olema keevitaja selleks, et erasettevõtte juhtkonda kuuluda ja seega on väga veider äh, nad sealt välja jätta. kui aga see on ainus võimalus, kuidas nõukogus see ettepanek läbi süüa, äh, lüüa, äh, siis miks mitte? ja ma vist olen nüüd vastanud enamusele neist sanktsioone peame me veel täiendavalt läbi vaatama. meil on äh, näiteid, äh, mida rakendatakse teatud liikmesriikides äh, riigihangetele või ka rahastamisele juurdepääsu piiramine. ma tahaksin rõhutada, et sanktsioonid ei kehti juhul, kui ettevõttel on nelikümmend protsenti naisi tegevjuhtkonnas vaid ainult juhul, kui äh, ettevõte ei pinguta selleks, et rohkem naisi kaasata. seega jään ootama teie muudatusettepanekuid ja ma olen alati valmis täiendavat teemat arutama. aitäh! nüüd vaatame läbi äh, tähtajad, uus muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viisteist mai äh, keskpäeval see on siis uus tähtaeg, viisteist mai, keskpäev. ja siis vaatame muudatusettepanekud läbi üheksateist ja kakskümmend juuni komisjoni koosolekul ja võtame muudatusettepanekud vastu üheksandal juulil ja eeldame, et äh, ettepanek läheb siis äh, täiskogu ette septembris, see on nüüd uus äh, ajakava. aitäh selle arutelu eest ja nüüd annaksin sõna kolleegile Nadja Hirschile von meiner Seite erst einmal guten suur tänu kõigepealt, äh, tere hommikust kõigile! aitäh, Elisabeth, et äh, koosolekut juhatasid ja nüüd lähme edasi viieteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, hariduse ümbermõtestamine. proua Kinga Köntsi arvamus, äh, seda me täna hommikul ka arutame kõigepealt paluksin, et proua Kemps tutvustaks oma arvamust. suur tänu, Nadja. põhikomisjon on kultuurikomisjon. meie komisjon koostab arvamuse selle kohta. me üritasime koostada arvamuse kaasates kõiki erinevaid vaatenurki mis on meie komisjoni jaoks olulised, mis puudutab tööhõivealast konkurentsivõimet, et kaasata noori tööturule ja samuti üritasime me ka rõhutada sotsiaalse integratsiooni nüansse selleks, et need, kes äh, on äh, tõrjutud või äh, kaitsetus olukorras, oleks rohkem kaasatud äh, või edukad tööturul. mida me ühelt poolt oleme üritanud rõhutada, on valdkonnaülesed oskused, äh, volinik äh, Vassiljev rõhutas seda väga tõsiselt, aktiivne kodanikutegevus, ettevõtlusoskused, digitaalne kirjaoskus, võõrkeeleoskused ühest küljest, teisest küljest äh, soovisime rõhustada ka kaitseklauseid ja integreerivaid haridussüsteeme. süsteemi, mis suudaks kaasata ka kõige kaitsekuma, kaitsetumad äh, isikud, näiteks roomad, me peame ennetama samuti toetame ka huvitegevust varajases hariduses selleks, et ette valmistada lapsi tööeluks, koolieluks kõigepealt ja siis ka tööks. üleminek, mis puudutab äh, haridust ja täiendkoolitust äh, selleks, et kohandada tööturule, selleks, et äh, täiendada oma oskusi. samuti äh, leiame me, et me peaksime puudutama õpetajate haridust, aitama õpetajaid tundma õppida erinevaid kultuure ja, ja kaasata erinevaid õppeviise, mis sobivad nende õpilastele see arvamus on väga lühike, vähemalt esialgu. jääme ootama muudatusettepanekuid. ma tahtsin lihtsalt mainida seda, et me oleme saanud arvamusi mitmetelt ettevõtetelt ja organisatsioonidelt. Business Europe ja noorteorganisatsioonid on oma arvamuse esitanud. meil oli väga huvitav kohtumine Äh, mitmete organisatsioonidega, kes samuti oma arvamust väljendasid. väga huvitav oli kuulata nende erinevate organisatsioonide esindajaid ettevõtjatest kuni noorteorganisatsioonideni ja üks oluline nüanss oli see, kas hariduse eesmärgiks ei ole äh, mitte kogeda äh, kas siis kogeda õnnelikku elu või, või siis olla võimalikult konkurentsivõimelised tööturul igal juhul kokkuvõttes leidsime me, et meil on vaja komisjoni ettepanek tagasi saata, sest see ei ole piisavalt uuenduslik, leidsid osad, teised jällegi leidsid, et äh, sellele tuginedes on võimalik äh, edasi liikuda. meie tä-, muudatusettepanekute tähtaeg on nädala pärast, kolmkümmend aprill, samuti tahaksin mina teha muudatusettepanekuid, sest esialgses tekstis ei ole kõik kaetud muudatusettepanekute läbivaatamine toimub kakskümmend üheksa, kolmkümmend mai, arvamuse võtame vastu kahekümnendal juunil ja ma arvan, et äh, võime siis komisjonis vastu võtta selle septembris, äh, samuti ka kultuurikomisjonis, nende töö toimub veidi hiljem kui meil aga igal juhul anname meie neile oma panuse edasi niipea kui võimalik, nii palju siis praegu ja jään ootama teiste arvamust ja panust, aitäh! aitäh äh, selle sõnavõtu ees! härra Peker, palun! suur tänu! ma sooviksin tänada raportööri tööhõivekomisjoni liikmena tahaksin ma samuti rõhutada seda, et ma olen kultuuri- ja hariduskomisjoni variraportöör ja seega tahaksin tutvustada lühidalt oma mõtteid seda komisjoni algatust võib üldiselt toetada, see on väga õigesti ajastatud. omaette küsimus on, kas see on piisavalt uuenduslik või mitte, see ei ole oluline, aga me peaksime tööd alustama nii peatselt kui võimalik ma arvan, et meil on vaja praegu tööd teha, sest tuleviku väljakutsed on meie ees juba praegu ja me peame hakkama juba praegu sellega äh, tegelema. me peame vaatama äh, oskusi, tööalast konkurentsivõimet ja me peame tõesti sellele keskenduma ja ma olen nõus raportööriga selles osas, äh, mis puudutab Äh, seda elu, äh, mis ähm, inimesi ka hiljem õnnelikuks teeb, et mitte ainult äh, tööturu konkuru-, konkurentsivõime, siin ei ole vastuolu. kutseõpe on samuti väga oluline, meil on võimalik sellega kokku viia oskused ja tööalane konkurentsivõime ja meil on piisavalt äh, informatsiooni selle kohta, et see tõesti äh, täiendab. ja see on paljudes liikmesriikides äh, hästi töötanud. oma muudatusettepanekutes olen ma tõstatanud mitmeid küsimusi ja pean ütlema, et ma ei mõistnud väga hästi, miks aktiivne kodanikuühiskonna osalus on siin sees ma ei saa sellest väga hästi aru. minu arvates on see veidi ühekülgne. roomade küsimus on vaja tõstatada, aga me peaksime keskenduma kõikidele vähemustele. kui me see, läheneme laiemalt, siis on meil võimalik seda paremini ellu viia. nüüd, mis puudutab keele oskust. see on väga oluline teema ja isegi lasteaedades peaks lastele võõrkeeli õpetama ja seda tahaksime väga rõhutada. keeleoskused on haridusvaldkonnas ja täiendõppes ähm, üldiselt väga olulised. ja see, mis puudutab äh, õppimise õppimist. mis äh, hetkel on äh, pedagoogilises protsessis puudu, on teatud osa didaktikat, et õpilased teaksid, kuidas materjali läbi töötada, see puudutab ka lugemisoskuste parandamist, aga samas on vaja ka õppimisoskusi õpetada, sest neid on, olemas, aga noortele neid ei õpetata ja sellest on kahju, sest minu arvates õppima õppimine on äh, hariduse vundament. ja see, mis puudutab nüüd äh, õpetajate koolitust, ma tahaksin ka seda rõhutada, sellele peaksin äh, samuti viitama. see puudutab kõiki, eriti just noori. arvutioskused peaks olema osa põhiharidusest. ja ka õpetajatel peaks olema arvutioskused. see on väga tähtis, aitäh selle töö eest ja teen äh, oma märkused ka selle kohta täiendavalt. aitäh, järgmiseks proua Harkin. suur tänu, juhataja proua Hasmanova ei saanud täna siin viibida ja seepärast tutvustan tema mõtteid seoses selle raportiga. kõigepealt sooviks ta raportööri õnnitleda selle arvamuse projekti eest, see tundub olevat tugev baas edasiliikumiseks kaks tuhat kakskümmend strateegia üks eesmärke on tööhõivet viia seitsmekümne viiele protsendile. seal on ka teisi eesmärke, näiteks Äh, koolist väljalangemise vähendamine ja kõrghariduse laiendamine, arvestades äh, finantskriisi ja vajadust toetada äh, majanduskasvu, on haridusel oma roll. ühest küljest peaks haridus olema kättesaadav ja võrdne, me ei tohiks vaid arvestada sellega, kuidas õpilasi koolis hoida, aga me peaksime tegelema ka sellega, kuidas kohandada õppeprogramme õpilaste vajadustele vastav, vastavalt. see on eriti oluline vähemuste ja sisserännanute vahel selleks, et me saaksime tagada integratsiooni oma ühiskonda see annab meile võimalusi suunata hiljem ka kõrgharidusvaldkonda, me peame olema nende suhtes tundlikumad ja arvestama nende vajadustega ka kärbete ajal me peame äh, pakkuma ka laene ja õppetoetusi selleks, eriti siis magistriõppe puhul. hariduse ja majanduskasvu teine äh, ühendus on äh, pakkuda vajalikku õpet vastavalt tööturule, me peame kaasama kõik osapooled, haridusasutused, õpetajad, töö, ettevõ-, ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja nii edasi. haridusprotsendi täiend-, protsessi täiendamiseks peame me toetama õpetajaid, kes viimasele arvamusele tuginedes kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on äh, ohus, kuna nad vananevad, elukutse ei ole piisavalt atraktiivne ja karjääri arenguvõimalused on piiratud. kokkuvõttes oleks kasulik äh, toetada kõiki Euroopa Liidu rahastamisvõimalusi Euroopa äh, hariduse valdkonnas, eriti mis puudutab haridusasutusi, selleks et nad saaksid täielikku kasu sellest, aitäh! aitäh, proua Härkin! kas äh, komisjoni poolt sooviks keegi sõna? palun. suur tänu. minu nimi on Claudio Tšernikola, ma tulen äh, vastavast peadirektoraadist komisjonis. ma sooviksin tänada komisjoni ja raportööri selle arvamuse koostamise eest. see on väga täpne ja väga konkreetne. meil on väga hea meel näha, et investeeringute vajadusele viitamine haridusvaldkonnas on siin sees, sest tegemist on investeeringutega, mis annavad alati positiivse tulemuse. samuti aitäh, et viitasite äh, valdkonnaülestele oskustele. Need mitte ei suurenda tööalast konkurentsivõimet, aga võimaldavad noortel ka autonoomsemalt toime tulla ja on seotud ka sotsiaalse kaasatuse ja tasakaaluga. koolipõhine, tööpõhine õppimine on samuti meie jaoks oluline, aitäh, et sellele viitasite ja juulikuus äh, käivitatakse õpipoisi äh, algatus, mis keskendub äh, ühenduste loomisele tööandjate ja tudengite vahel, selleks anda noortele uued võimalused. aitäh, et viitasite ka äh, õpetajaharidusse investeerimise eest. me teame, et me peame aitama neid äh, koolitustes, sest äh, muutuvad vajadused nõuavad õpetajatelt uusi oskusi, millele nad peavad keskenduma Äh, esialgne õpe ja elukestev õpe, samuti väga oluline on ka äh, muuta õpetaja äh, elukutse atraktiivseks, sest nende tööd on meil vaja ka pikemas perspektiivis. aitäh! aitäh ja nüüd annaksin veel kord sõna raportöörile. aitäh, aitäh märkuste eest mul on olnud raske seda arvamust piisavalt konkreetselt ähm, määratleda ja loodetavasti täiendame muudatusettepanekutega seda dokumenti veel. mul on väga hea meel selle üle, et härra Väkker on variraportöör äh, samuti ka kultuurikomisjonis. see tähendab, et meil saab olema väga hea koostöö ka põhikomisjoniga. samuti äh, peaks meil olema hea arutelu ka aktiivse kodanikuühiskonna üle. mina leian, et see on teema, mis on üks põhiküsimusi sotsiaalse kaasatuse valdkonnas. ja kui me suudame ette valmistada noori, kes äh, muudel juhtudel võiksid äh, olla ohus, et koolist väljalangemise või kaasatuse puhul, siis on meil, oleks meil võimalik seda paremini lahendada, seda arutame hiljem. kui me aga räägime siin äh, vähemustest, sisserännanutest, äh, puuetega noortest, kõik, kellel on vaja täiendavat abi selleks, et nad saaksid olla edukad oma tööelus ja tööturul proua Harkinile aitäh, äh, aitäh selle eest, et rõhutasite, et haridus peaks olema juurdepääsetav, aga ka atraktiivne. atraktiivne mitte ainult noortele keskklassist, aga ka nendest, kellele ei meeldi koolis käia samuti viitasid äh, laenudele ja stipendiumitele, mis on äh, üha olulisemad enamustes Euroopa Liidu riikides, sest peale majanduskriisi, mis on äh, mõjutanud perekondade rahalisi võimalusi väga tugevalt ja samuti ka mm, koolide olukorda komisjonile, me tahame rõhutada seda suurendatud investeeringute vajadust, seda on võimalik jagada nii era- kui ka avaliku sektori vahel. see on järgmine küsimus, kuidas seda vastutust jagada. aga ma olen tä-, täiesti veendunud, et tegemist on ühe põhivaldkonnaga, põhiinvesteeringuga, mida Euroopa Liidus on vaja. samuti viitasite noorte autonoomiale millele hariduse valdkonnas nii palju ei viidata, aga minu arvates on see üks põhieesmärke ähm, tugeva hariduse poolt, samuti õpetajate koolitus, kui meil on head õpetajad, siis on kõige palju lihtsam äh, neid eesmärke täita, aitäh märku, märkuste eest ja jään ootama muudatusettepanekuid ja jään ootama koostööd, aitäh! aitäh, Kinga! ja juba viitasid ajakavale, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmteist aprill kell kaks, kaksteist, kakskümmend üheksa vaatame ja kolmkümmend mai vaatame neid läbi, siis kompromissi saavutamine üheksateist juuni ja vastuvõtmine tööhõivekomisjonis kahekümnendal juunil seega nüüd võime minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. The... on ühine arutelu päevakorrapunkt kuusteist, mis puudutab meditsiiniseadmeid ning punkt seitseteist in vitro diagnostika meditsiiniseadmed. et tegemist on siis äh, institutsioonide ühise seadusandliku algatusega. meie raportööriks on Edite Estrela. siin on neliteist muudatusettepanekut äh, määruse ettepanekule esimese ettepaneku puhul ja kaheksa muudatusettepanek in vitro diagnostika meditsiiniseadmete osas, nii et äh, palun, proua Estrela uh,. Como é sabido, a Comissão de Fundo é a Comissão do Ambiente. kuna siin juhtkomisjoniks on Keskkonnakomisjon, siis äh, siin me peame silmas pidama ka seda, et see teema tõstatus äh, rinnaimplantaatide probleemiga seoses, see puudutas äh, tuhandeid äh, naisi Euroopas ja kogu maailmas. see, me nägime, et see õõnestas patsientide ja tarbijate usaldust nende meditsiiniseadmete vastu, mida igapäevaselt kasutatakse, nii et tegemist on pigem tehnilise teemaga. ja meie pädevus selles valdkonnas, meie komisjoni pädevus on piiratud, kuid eesmärgiks äh, on äh, nende seadmete kasutajate ohutust äh, suurendada tegemist on siis praegu kehtiva määruse kaasajastamisega selleks, et võtta arvesse tehnoloogilisi arenguid, neid arenguid, mis on viima-, viimastel aastatel aset leidnud ning samuti siis võtta arvesse neid muresid, mis tõstatusid äh, nende vigaste rinnaimplantaatidega nii nagu on põhjenduspunktis seitsekümmend üks komisjoni ettepanekus välja toodud, et määruse eesmärk on tagada meditsiiniseadmete kvaliteedi ja ohutuse kõrged standardid ja selle kaudu tagatakse patsientide ja kasutajate ja muude isikute tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase nii et äh, siin on tegemist siis ohutusega kasutamisel ja see on äh, kaheksandas lõikes lisas, et need seadmed ja nende ähm, valmistamisprotsess oleks välja töötatud sellisel viisil, et välditaks maksimaalselt äh, nakatumist äh, nii kasutajate kui ka teiste isikute puhul. samuti on punktis üksteist räägitud seda, kuidas vältida patsiendi, kasutaja ja muude isikute vigastuste ohtu. meditsiiniseadmeid kasutatakse tavaliselt just tervishoiutöötajate poolt haiglast, haiglates, kuid samas ka hoolekandeosutustes ja vanglates kasutatakse neid. nii et need kõik peaksid äh, siis olema nende isikute kasutuses, kes teavad, millised äh, on need kasutusnõuded, kuid äh, ka kõik, äh, kes tegelevad ruumide puhastamisega, samuti pesu pesemisega, et nemadki kõik oleksid nendest nõuetest teadlikud. ma olen äh, siin äh, kõik sidunud just ohutuse ja kõrgekvaliteedilisuse nõudega, selleks et äh, tekiks ka turvalisem töökeskkond. see kõik on seotud Euroopa seadusandlusega, mis praegu jõus on, mis puudutab siis tööalast turvalisust ja siin ähm, püütakse vähendada nakatumis- ja vigastuste ohtu meditsiini äh, seadmete, seadmetega kokkupuutel. siin äh, on tegemist väga erinevate seadmetega, alustame plaastritest, aga tegelikult lõpetame väga keerukate moodsate seadmetega ja need kõik on ähm, tervise ning äh, elukvaliteedi seisukohast väga tähtsad seadmed äh, ja me peame tagama, et äh, ohutusnõuetest nende kõigi puhul kinni peetakse, nii et meil on vaja väga selget määrustikku selle kohta, mis võtaks arvesse ka teaduse ning tehnoloogia arengut. nii et seda kõike me oleme kasutanud komisjoni ettepanekust ja oleme seda arvesse võtnud äh, ka nendes ettepanekutes, mis esitati ähm, keskkonnakomisjoni poolt äh, ja ma arvan, et ka meie ise lähtume enda arvamuses, ähm, arvamuse projektis nendest äh, kaalutlustest muudatusettepanekute esitamise tähtajast rääkides, see on kakskümmend viis, kahekümne viies aprill ja jään ootama kolleegide kommentaare, mõned neist olen juba kätte saanud ja nende põhjal siis saame koostada uue ettepaneku, et milliseid äh, seisukohti peaks äh, siis äh, kaitsma. okei okay., thank you for your contribution. aitäh selle sõnavõtu eest Mm, proua Marian Harkin. Thank you, madam chair and uh, aitäh, proua esinaine, aitäh raportöörile. ma olen täiesti nõus raportööriga, et äh, tervishoid ning ohutus on kõige tähtsamad eesmärgid selle ees, selle ettepaneku puhul ja ma samuti rõhutaksin seda, et me ei räägi siin mitte ainult arstidest ja õdedest, vaid ka hooldajad, erinevad laboritöötajad äh,, ja muud äh, toetusfunktsioonides töötavad inimesed, nii et äh, muudatusettepanekud viis ja kaheksa, neid ma täielikult toetaksin selles valguses. nüüd äh, rääkides ohutusest, siin on räägitud tervishoiutöötajatest, et neil peab olema piisav kaitse, kait-, kas see oleks siis vaktsineerimine või pidev kontroll või siis mingi tehnoloogia, mis väldiks nõelatorkeid näiteks, nii et neid käsut-, käsitletakse muudatusettepanekutes üksteist ja kolmteist ja neid ma täiesti toetan. ja küsimus raportöörile seitsmenda muudatusettepaneku kohta. vastavalt komisjoni ettepanekule liikmesriigid koordineerivad omavahelist koostööd, et toetada välja veebipõhised struktureeritud standardvormid mille abil siis on võimalik teatada tõsistest vähe, vahejuhtumitest ja raportöör pakub välja, et oleksid äh, kasutusel ka muud vormid, mille abil saaks teavitada pädevaid asutusi võimalikest äh, vahejuhtumitest, kuid olles lugenud nüüd seda ettepanekut, siis tundub, et üks põhiaspektidest on see, et meil on niisugune keskne andmebaas, mis äh, integreeriks erinevaid elektroonilisi süsteeme see UDI, UDI, UDI süsteem oleks siis osa äh, sellisest kesksest andmebaasist ja tahtsin küsida raportöörilt, et mida ta siin selle muudatusettepaneku all silmas pidada, et miks me oleks vaja veel teisi äh, riikide tasandil toimivaid süsteeme? ja me ei räägi siin ainult Äh, tervishoiutöötajatest äh, ja patsientidest, kes peaksid teavitama sellistest vahejuhtumitest, vaid ka näiteks hooldajad peaksid äh, olema kaasatud ähm, sellise teavitamise süsteemi ja see on keskse tähtsusega, sest nagu raportöör ütles, üks põhjustest, miks me selle teemaga tegeleme, on just ähm, rinnaimplantaatide skandaal et kõik juhtumid tõepoolest teavitatakse, kõikidest nendest teavitatakse ja et liikmesriikide vaheline info oleks piisavalt koordineeritud. ja nüüd küsimus ka komisjonile, see puudutab definitsiooni, väga spetsiifiline teema, eh, sisuliselt eh, see teemat ei puuduta, see ongi meditsiiniseadme definitsioon vastavalt äh, leheküljel kakskümmend üheksa meditsiiniseade võib olla mingi seade, äh, mida kasutatakse vigastuse kõrvaldamiseks äh, või vähendamiseks, kas siin ka ratastool tuleb, tuleb ähm, siin käsitluse alla, nii et see puudutab siis komisjoni nägemist nii et suur tänu veel kord raportöörile, et siin on täiesti tabatud äh, see, mida me peaksime enda poolt rõhutama selle teema puhul. aitäh, Mariann! rohkem äh, komisjoni liikmeid äh, mul kõnelejate nimekirjas pole, nii et saan sõna anda komisjonile. proua Spannu. aitäh, proua esinaine, aitäh äh, komisjoni liikmetele, kes äh, töötasid selle teemaga ja äh, kuulsime just seda, mida me soovisime teie komisjonist, sest meiegi hindame kõrgelt kõike seda, mis inimeste tervise ja ohutusega seondub. meie jaoks on tähtis kuulda teie käest teie esialgseid reageeringuid äh, tegemist on tegelikult esimese komisjoniga, kelle tagasisidet me saame, nii et see on kindlasti hea algus. nagu näete nendest kahest äh, ettepanekust, äh, et nende eesmärgiks on suurendada tervisekaitset ning ohutust mitte ainult äh, tervishoiutöötajate puhul, vaid ka teiste nende seadmete kasutajate puhul ja seda rõhutati siin ka kõnelejate poolt, et me hõlmaksime kõik need inimesed, kes puutuvad kokku nende inimestega, kes, kes puutuvad kokku meditsiiniseadmetega. ja sel-, selgelt peaksime välja tooma selle, et äh, oleksid hõlmatud tõepoolest äh, kõik äh, sihtrühmad. me oleme vägagi teadlikud sellest, et seda rakendusala peaks suurendama ja see on ka osaks nendest ettepanekutest. see on osaks otsuse langetamisprotsessist. nii et kindlasti me ei soovi siin lisakoormust sisse tuua ja püüame ohutust ikka suurendada nüüd äh, erinevate rühmade osalus, koordineerimisrühmas osalemine, seal on äh, nii tervishoiutöötajad kui ka äh, patsientide esindajad. nüüd ohutusest rääkides, me peame kindlasti kinni pidama Euroopa Liidus kehtivatest ohutusnõuetest, nii et selle põhimõttega oleme täiesti nõus ja me analüüsime seda, millised on parimad äh, juriidilised vahendid äh, selle tagamiseks. eetiline aspekt äh, näiteks kliiniliste uuringute teostamisel, see on teema, mida arutatakse ka laiemalt, ka meie kliiniliste katsete ettepanekus seda käsitletakse ja me püüame viia kooskõlla selle ettepaneku äh, ka teiste paralleelsete õigusaktide sisuga, praegu äh, seda mainitud ettepanekut veel, selle osas veel läbi räägita-, läbi räägitakse. nüüd äh, küsimusele definitsiini, definitsiooni kohta, meil on vaja teiepoolset abi ja toetust selleks, et läbirääkimised nende ettepanekute osas lõpetada loen raportööri dokumendist, kuivõrd tähtis on tagada, tagada tervise ning, tervisekaitse ning ohutus. nii et seetõttu ma kasutaksin täna võimalust, paluksin teie toetust selles vallas. nüüd see definitsiooni küsimus, see definitsioon on lai, sest ta hõlmab ähm, mõlemaid elemente, mida mainisite meie eesmärgiks on see, et mõlemad need elemendid oleksid tõepoolest hõlmatud meditsiiniseadmete definitsiooni. loodan, et see nüüd äh, selgitas meie positsiooni ja sooviksin veel kord täna raportööri ja jään ootama ka edasisi muudatusettepanekuid. Uh, aitäh, nüüd annaksin uuesti sõna raportöörile, palun suur tänu, proua esinaine. tahaksin tänada kolleeg Harkinit äh, toetuse eest ja ettepanekute eest. Need äh, tugevdavad äh, praegust ettepaneku sisu märkimisväärselt. muudatusettepanek seitse selles ettepanekus, mis puudutab meditsiiniseadmeid. et äh, liikmesriikidel peaksid olema muud vormid, mille abil saaks teavitada pädevaid asutusi võimalikest tõsistest vahejuhtumitest, mitte kõikidel äh, kasutajatel ei ole juurdepääsu internetile. ja me teame, et äh, teatud liikmesriikides eh, on võimalik kaebusi eh, esitada ka teistel viisidel. nii et see olukord erineb riigiti, kuidas kaebusi esitatakse. nii et eh, me peaksime siiski säilitama ka traditsioonilised kaebuse esitamise viisid. ja tõsi on, et meil peaks olema ka standardne veebipõhine süsteem kuid mida enam vahendeid meie käsutuses on, ähm, mida enam võimalusi kodanike käsutuses on kaebusi esitada, seda parem. nii et me peaksime siin kindlasti ka traditsioonilised vahendid säilitama. nüüd aga, mis puudutab muudatusettepanekut seitse ja in vitro meditsiini, diagnostika meditsiiniseadmeid ma tean, et komisjonil on juba praegu levinud praktika, et konsulteeritakse erinevate patsientide, tervishoiutöötajate organisatsioonidega, kuid äh, ma arvan, et ei ole liiane, kui me seda ka siin määruse tekstis selgelt välja toome. see kindlasti tugevdab seda praegu levinud konsultatsiooni äh, tava ja siin on äh, ka väga tugev konsen-, konsensus nii parlamendis kui ka komisjonis, et äh, seda siia sisse tuua. nii et ma sooviksin lõpetuseks tänada äh, kõnelejaid toetuse eest. Thank you, thank you for your work and your contributions. suur tänu teile tehtud töö ja toetuse eest. muudatusettepanekud tuleb esitada kahekümne viiendaks aprilliks kell seitseteist ja eh, selle arvamuse vastuvõtmine mm, komisjonis toimub juunis. nüüd läheme päevakorra juurde tagasi, punkt kuus. siin on arutelu tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega. Eh, proua Morin Chartier räägib leppe kokkuleppest, mis saavutati kahekümne seitsmendal märtsil selle teema küsimuses äh, komisjonis esimesel lugemisel. proua Morin Chartier, palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja. tõepoolest äh, leidis aset triloog, millega võib väga rahule jääda, sest äh, see arutelu viidi ka kiiresti lõpule ühe koosoleku järel jõudsime kokkuleppele, tegemist oli äh, ja ainult ühe koordineerimiskohtumisega. Ehm, mina, ma tean, et see töö kvaliteet, mida saavutasime koos meie komisjoni erinevate teenistustega, Kreeka ja keda ma tahaksin tänada. me tegime nendega koostööd ähm, pooleteise-kahe aasta jooksul ja äh, kõik fraktsioonid ning teenistused toetasid meid ning saime komisjonilt väga selge läbirääkimismandaadi, mida kõik ka järgisid. nii et et olime väga ühtsed ja tugevad triloogil pärast äh, komisjonis aset leidnud hääletust kuuendal detsembril. see uus direktiiv, nagu te mäletate, äh, parandab kahe tuhande neljanda aasta direktiivi, mis ei lubanud läbi viia teatud Äh, arstlikke läbivaatusi ja keelas ka ähm, magnetresonantstehnika kasutamise. nii et jõudsime siin väga tasakaalustatud äh, lahenduseni, mis viib sisse uued rahvusvahelised äh, standardid, sest äh, me taotleme siin just rahvusvahelist ühtlustamist ja samuti lubab uus direktiiv ajutiselt äh, kasutada lisameetmeid, see tähendab, et töötajate tervishoidu võetakse äh, arvesse, kuid äh, samuti arvestatakse elektromagnetväljul. samuti võtsime ennetavaid meetmeid, lubades hinnata riske ning anda töötajatele võimalike riskide kohta infot. see tähendab, et meie uus direktiiv lubab ka äh, luua uusi teaduslikke andmebaase, mis äh, lubavad elektromagnetväljade mõju hinnata see tähendab äh, aga uusi teadmisi. riskide hindamise tulemused äh, on võimalik ka avaldada, see on väga oluline, kuid direktiiv ei kaalu pikaajalisi mõjusid, kuivõrd selle kohta andmed puuduvad, kuid kuivõrd me oleme sisse viinud sätte, säte, mis lubab ennetavalt andmeid koguda, siis me saame teada, kas pikaajalised mõjud eksisteerivad või mitte ja meie oleme esimesed, kes seda teada saavad ning äh, siis saame uue õigusakti ettepanekuga välja tulla. me oleme väga rahul, sest kõik fraktsioonid äh, toetavad seda liini ma arvan, et tegime kõik endast sõltuva ja me olime ka väga kindlameelsed, mis puudutab uue direktiivi jõustumist, sest me tahame, et see jõustuks võimalikult kiiresti. ettepanek nägi enne ette kolmeaastast ülevõtmise perioodi, kuid meie tahtsime, et esimene juuli kaks tuhat kuusteist oleks kuupäevaks, eh, mil see direktiiv peab olema üle võetud riiklikku seadusandlusesse me soovime, et äh, me selle direktiivi võimalikult kiiresti vastu võtaksime, see tähendab, et äh, Euroopa Parlament peab oma seisukohta hääletama kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juuni täiskogul. kõik kõik administratiivsed meetmed on juba võetud, et see hääletus aset leiaks ning parlamendi arvamuse võtab seejärel vastu nõukogu eesmärgiga, et direktiivile kirjutaksid alla ka seadusandjad ning see avaldatakse juulis kaks tuhat kolmteist. meie tänane arutelu püüab püüdleb selles suunas, et see ettepanek äh, läheks hääletusele täna pärastlõunal, äh, kus on ka uued sätted artiklist seitsekümmend. Äh, meil on seega täna pärastlõunal hääletus, mis vastab kõigele sellele, mida ma teile just siin selgitasin. suur tänu, Elisabeth. järgmine härra Sekas, palun suur tänu, proua juhataja. Äh, tahaksin oma kolleegide nimel komment-, anda oma kommentaarid edasi Elizabethile ja öelda, et äh, tema töö on tõesti olnud väga kvaliteetne ja tahaksin teda tänada tehtud töö eest, sest äh, see töö on olnud väga pikaajaline ning eilse triloogi tulemus oli väga positiivne ja see, selle eest võlgneme suure osa, suures osas tänu just temale, nii et ta on komisjoni ettepanekule andnud sobiva vastuse ja katab siin kõik aspektid. ta on kaalunud ka sotsiaalpartnerite seisukohti ning hinnanud kõiki väga võrdõiguslikult. ma arvan, et ta on teinud väga head ja demokraatlikku tööd, ta on algatanud dialoogi kõik kõikide osapooltega ning konsulteerinud ka kõikide fraktsioonidega. samuti on ta olnud väga kindlameelne oma seisukohast kinnipidamisel, nii et ta on siin äh, teinud väga tasakaalustatud tööd, tegemist on väga tundliku teemaga ja see raport on koostatud väga kindlameelselt, kuid tasakaalustatult. siin on arvesse võetud kõikide osapoolte muresid ning äh, ta on teinud siin suurepärast tööd ja triloogi suurepäraselt lõpule viinud, nii et ma olen kindel, et see töö laabub sama äh, edukalt ka täiskogul tänu raportööri jõupingutustele, nii et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal õnnestub meil kindlasti see direktiiv ka jõustada. aitäh veel kord raportöörile kõikide nende jõupingutuste eest. aitäh, järgmine Mariann Haakin, palun suur tänu. tahan samuti tänada raportööri väga tõhusa tehtud töö eest ja olen härra Serkasega nõus. see töö on olnud väga demokraatlik, raportöör kaitses parlamendi positsiooni, eriti mis puudutab pikaajalisi mõjusid ning vajalikke erandeid, samas tagades tervishoiu kaitsmise kõikide töötajate puhul. mis puudutab ülevõtmiskuupäeva, siis siin on äh, saavutatud kompromiss, see oli raske töö. see nõudis öö, äh, öö, äh, otsusekindlust ning kiireid lahendusi ja raportöör on seda kõike teinud, nii et suur tänu talle selge, nüüd annan sõna uuesti proua Murešahtile. suur tänu, proua juhataja, tahaksin tänada kogu südamest oma kolleege, kes siin sõna võtsid. pean ütlema, et meil on töörühm, mis on väga tõhus sest äh, variraportöörid olid aktiivsed, mõistvad äh,, algatusvõimelised ja äh, äh, seega tänan äh, kõiki äh, variraportööre, sest me ei oleks kunagi saavutanud selliseid tulemusi ilma kõikide nende variraportööride avatuseta ning äh, komisjoni sekretäriaat samuti aitas meid väga palju ja saime neilt väga palju selgitusi e-, ekspertidelt. see on väga oluline, kui seda probleemi lähemalt vaadata. jah, Alejandro, meil on siin tasakaalustatud tekst me oleme alati tahtnud võimalikult palju infot teistega jagada, keegi midagi endale ei hoidnud, kõiki, kogu infot jagati teistega ja see töö selle direktiivi kallal on tõepoolest uhkuse äh, allikaks, sest me saavutasime kõik eesmärgid, mis puudutab ajakava või töötajatele antavat info osas või tervishoiu aspektides ja erandite suhtes samuti. nii et suur tänu teile kõikidele. ma loodan, et hääled hääletuse tulemus täna pärastlõunal on positiivne, mis krooniks kogu seda rasket tööd aitäh. nagu te ütlesite, hääletame seda küsimust täna pärastlõunal komisjonis ja plenaaril äh, juunikuus. nüüd saame edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt number neliteist. härra Deutsch on nüüd siin, nii et me saame rääkida e, innovatsioonist ja jätkusuutlikust majanduskasvust e, ehk Euroopa biomajandusest meil on kakskümmend seitse muudatusettepanekut, annan nüüd sõna härra Deutschile. suur tänu, proua juhataja. kallid kolleegid, kõigepealt lubage mul teid tänada selle võimaluse eest Äh, saabuda täna siia hiljem, sest pidin osalema hääletusel eelarvekomisjonis. sellepärast jäingi täna hiljaks ja pidin oma sõnavõttu edasi lükkama. nagu proua juhataja juba öö, äh, juhatas minu öö, äh, sõnavõtu sisse, tahaksin rääkida kahekümne seitsmest muudatusettepanekust Te teate, et meie arvamus, mis äh, saadetakse vastutavale komisjonile, ENVI komisjonile, räägib innovatsioonist jätkusuutliku majanduskasvu saamutamise nimel ehk biomajandusest Euroopas. minu arvamuse projekt keskendub eelkõige sellele olulisele rollile, mida biomajandus mängib töökohtade loomises ja, ja ressursside jätkusuutlikus kasutamises samuti ka äh, teiste kütuste kasutamises kui fossiilsed kütused. nagu öeldud, äh, saadeti äh, siin kakskümmend seitse muudatusettepanekut poolt. Ehm, esitajateks olid Rahvapartei, sotsialistid ja ALDE. kolleegid, kes on muudatusettepanekuid esitanud, tugevdavad erinevaid minu arvamuse aspekte ja mm, järgivad Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vaimu keskendudes äh, rohelisele majanduskasvule ning töökohtade loomisele, tuues samas välja ülemineku fossiilkütustel põhiseva, põhinevalt majanduselt biomajandusel põhinevale majandusele. Need on need ideed, mida ka minu arvamus rõhutab. muudatusettepanekud keskenduvad sellele, et peaksime äh, kasutama mm, äh, puidutooteid ning äh, keskenduma töökohtadele. me peame keskenduma ka äh, biomajanduse ökoloogilisemaks muutmisele. me ei tohi kindlasti keskkonda kahjustada. üks minu kolleegidest pakub siin välja ka Euroopa Sotsiaalfondi kaasamise, et investeerida elukestvasse õppesse ja ta teeb ettepaneku, et ähm, siin kaasatakse Euroopa Sotsiaalfondi kahekümne viie protsendi ulatus, mis puudutab ühtekuuluvusfonde. siin on oluline kasutada paindlikkust iga liikmesriigi puhul, sest töökohtade loomine on oluline eesmärk, kuid äh, seda ei taga mitte ainult haridus ja koolitused, vaid see sõltub ka infrastruktuuridest ning infrastruktuur sõltub eelkõige sot-, regionaalfondidest ja majandusfondist ja me äh, teeme koostööd oma kolleegidega, kes need muudatusettepanekud esitasid ja soovime siin äh, äh, saavutada võimalikult kiiresti kompromissid, aitäh. aitäh. härra Serkas, palun. suur tänu me toetame seda ideed, mida Tamas Deutsch just siin rõhutas, et muudatusettepanekuid tuleb kindlasti kaasata, viisteist muudatusettepanekut tuli sotsialistidelt ning siin toodi juba olulisemad punktid välja, et muuta raportit tõhusaks ja tasakaalustatumaks. biomajandus on jätkuv protsess sellepärast peame tagama, et meil on tehnilised edusammud siin, kuid me peame kaasama ka kogukonnad, keda muud, need muutused mõjutavad ja me peame tagama selle, et me tasakaalustaksime äh, võitjate ja kaotajate huve. küsimus ei ole ainult turumajanduses, vaid äh, me peame jagama kasumit võrdõiguslikul alusel. mõtlen siin kahe tuhande esimesele aastale, kus otsustati, et meil on vaja ökoloogilist majanduskasvu, kuid samas peab kogu see majanduskasv kaasama ka sotsiaalset dimensiooni ja see on just meie huvides mitte ainult sotsiaalse õigluse nimel, vaid äh, heade tulemuste saavutamise nimel. sellepärast äh, meil peab olema sotsiaalne dialoog, me peame kaasama tööstust nii, et äh, nad võtaksid oma kohustused ja me peame tagama selleks parimad võimalused. me peame meelde tuletama, et biomajandus peab tuginema protsessidele, mis võtavad arvesse ter-, töötajate tervishoidu. minu riigis ehitatakse näiteks päikeseenergial põhinevat tehast ja me peame siin arvesse võtma kõikide töötajate tervishoiu küsimust ja uutes sektorites peame tihtipeale nõudmised äh, tervishoiu valdkonnas läbi vaatama, sest äh, niimoodi saame kõige paremini üles ehitada inimkapitali äh, ja äh, see on üks äh, suuremaid ressursse meil, meil on vaja haridust ja elukestvat õpet oma töötajatele, sest äh, see toob meie ühiskonnale väga suurt kasu, ma ei näe siin mingisuguseid probleeme, muudatusettepanekud soovivad lihtsalt raportit parandada ja muuta seda võib-olla veel rohelisemaks ja tagada seda, et me ei keskenda ainult kärbetele ja kasinusmeetmetele, vaid me äh, vaid et me tagame ka uut, uued võimalused ja kaasame nii palju kui võimalik sotsiaalset mõõdet oma majanduslikku mõtlemisse, aitäh. aitäh, palun nüüd proua Harkin. suur tänu. minu kolleeg Phil Benjon palus mul ette lugeda mõned kommentaarid selle raporti kohta. kõigepealt soovib ta tänada raportit selle raport raporti, raportöörid selle raporti eest ning kolleege kommentaaride eest. ta toetab neid ja ta on kindel, et tegemist on olulise sektoriga jätkusuutlike töökohtade loomisel, kuid kahjuks ei saa ta leppida kaheksanda muudatusettepanekuga, ta on nõus esimese osaga sellest, mis räägib investeeringutest kuid äh, muudatusettepanek viitab härra äh, Serkase algatusraportile, mis puudutab töötajatega konsulteerimist restruktureerimise osas, kuid äh, härra Benjon ei toeta seda muudatusettepanekut, sest tema meelest ei ole see siin asjakohane, samuti räägite siin ka viieteistkümnendast muudatusettepanekust, võib-olla võiks meil olla siin viide kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul konkreetsetele andmetele. härra Benjan tänab raportööri ning loodab, et meil leiab aset selleteemaline konstruktiivne dialoog. aitäh, annan nüüd sõna komisjonile, härra Tuut suur äh, tänu, tere hommikust kõigile. komisjonil on väga hea meel ähm, parlamendi huvi üle ähm, biomajanduse teema küsimuses ning äh, äh, komisjonil on väga hea meel ka selle parlamendikomisjoni kaasatuse üles selles teemas äh, ning äh, komisjonil on väga hea meel selle raporti üle ning äh, paljude äh, tõstatatud punktide üle, paljud neist on juba komisjoni strateegias rakendamisel ja komisjon jagab parlamendikomisjoni arvamust, et biomajandus peaks kaas-, tooma endaga kaasa oluliselt töökohtade loomise just ähm, maapiirkondades ja perifeersetes piirkondades ning öö, äh, oskuste ja öö, äh, koolituste mm, suurendamine erinevates valdkondades on muidugi siin samuti väga oluline küsimus. me toetame paljusid ideid, äh, mis on ka muudatusettepanekutes välja toodud, kuid meil ei ole nende kohta veel kommentaare. viimase küsimuse kohta, mis puudutab Äh, äh, Horisont kahe tuhande kahekümne poolt loodud äh, töökohti, siis võib-olla saame tagasi minna komisjoni sekretariaadi juurde ja saada siin teatud selgitusi. aitäh selle selgituse eest, annan sõna uuesti raportöörile, härra Deutsch, palun. suur tänu suur tänu kolleegidele nende kommentaaride eest. tahaksin rõhutada sellest lühikesest arutelust äh, äh, ühtset ideed, et äh, muudatusettepanekud on siin olulised ning Äh, muidugi toetan kõiki neid ideid. me ei hakka siin äh, me kõiki neid punkte uuesti välja tooma. siin on ka väike äh, segadus, mis tekkis äh, nende kommentaaride põhjal, kuid meil õnnestub kindlasti see selgitada ning äh, biomajanduse strateegia on Euroopa Liidu jaoks üks võtmeküsimusi. suur tänu, härra Deutsch, me hääletame seda küsimust tööveekomisjonis seitsmendal mail. nüüd võime minna üheksateistkümnenda punkti juurde see puudutab läbirääkimisi nõukoguga Euroopa Sotsiaalfondi teemal ja nüüd annan sõna uuesti proua Morin Šahtile, palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja. läbirääkimised triloogi raames Euroopa Sotsiaalfondi teemal on palju pikemad ja keerulisemad kui elektromagnetväli puudutavad läbirääkimised, sest ja siin on äh, tõesti väga palju vastupidavust vaja. olukord on keeruline. eelmisel õhtul leidis aset viieteistkümnes triloogi kohtumine, äh, mis kestis kuni hiliste tundideni. tahaksin teile meelde tuletada, et eelmisel nädalal leidis aset triloogi neljateistkümnes kohtumine ja see katkestati parlamendi poolt, sest parlamendiliikmed lahkusid saalist nõukogu äh, käitumise tõttu, kes ei aktsepteeri meie kui kaasotsustaja rolli. probleemiks on siin see ähm, nõukogu lähenemine, kes ei võta arvesse Lissaboni lepet, mille järgi on parlament kaasotsustaja teatud küsimustes. neljateistkümnenda kohtumise raames öö, seadis nõukogu kahtluse alla arutelud, mis olid aset leidnud Küprose eesistumise ajal. see oli meie jaoks vastuvõetamatu. seetõttu nõudsime kõrgetasemelist triloogi, et muuta läbirääkimiste äh, koosseisu, sellepärast et nõukogu ei pea kinni kaasotsustus pädevusest ja me praegu äh, oleme asümmeetrilises olukorras võrreldes nõukoguga. see tähendab, et äh, parlamendist Ehm, kus on ühendatud kõik fraktsioonid ja tänu meie komisjoni hääletusele on meil oma poliitiline seisukoht. meie vastas aga istuvad äh, administraatorid, kellel ei ole poliitilist seisukohta, kes ootavad, et läbirääkimised jõuaksid lõpule kogu teksti osas, et liikmesriikidega edasi arutada. niimoodi ei saa aga töötada meie esinaine Pervanche Beres, me oleme siin öö, äh, äh, kõikide fraktsioonide puhul täiesti ühisel nõul nendes küsimustes. Pervanche Beres palus pärast läbirääkimiste katkemist öö, äh, öö, saadik Montgomerilt kõrgetasemelise triloogi korraldamist, kus oleksid äh, esindatud äh, erinevad äh, komisjonid ja saadikud, sellepärast et me ei saa enam praeguses olukorras jätkata. me liikusime küll pisut edasi, kuid me ei äh, rääkinud millestki uuest, me selgitasime juba oles-, olemasolevaid seisukohti artikkel kolme osas. me ei saanud edasi minna, sest seni, kuni meil ei ole üldist kokkulepet, ei saa me edasi minna. me ei saanud rääkida artikkel neljast, sellepärast et siin räägitakse just kõige tundlikumast küsimusest millest meie eriti kinni peame ehk kahekümne viiest protsendist äh, Euroopa Sotsiaalfondist. me palusime teekaarti läbirääkimiste meeskonna jaoks, kuid äh, meil on siin ainult äh, faktid ja öistel läbirääkimistel tõime välja kõik muudatusettepanekud, mis on meie jaoks endiselt problemaatilised. selleks, et äh, nüüd siis kokku võtta, äh, arutelus äh, käsitleti viit olulist punkti, kõigepealt pealkiri me tahtsime siin, et me peaksime kinni komisjoni ja mitte nõukogu ettepanekust. teine punkt oli mm, muudatusettepanek nelikümmend, mis puudutab kvaliteetset ja jätkusuutlikku tööd siis äh, muudatusettepanek viiskümmend neli, mis puudutab aktiivset kaasamist, muudatusettepanek viiskümmend üheksa, mis puudutab soolist identiteeti ja muudatusettepanek kuuskümmend üks, mis puudutab sotsiaalset ettevõtlust. ja öö, äh, nõukogu ei tea endiselt, mis on üldse sotsiaalne ettevõtlus. eile õhtul šokeeris mind see, kuidas nõukogu poolt äh, nende läbirääkijad äh, ei soovinud ilmselgelt äh, läbirääkimisi edasi viia, kuid nad lausa äh, valetasid meile selleks, et äh, näidata neid punkte sellises valguses, nagu neile sobis. nii et tegemist oli väga keeruliste läbirääkimistega ja ma tänan kõiki variraportööre, kes tegid väga konstruktiivset tööd ja eriti Kingat, kes on ka täna siin, kes pakkus välja uue sõnastuse mm, stabiil-, mm, aktiivse kaasamise jaoks, sest meie parlament soovisime kõiki eh, isikuid kaasata ja mm, komisjoni ettepanek oli aktiivne kaasamine ja nõukogu ettepanek oli aktiivne kaasamine, eriti eesmärgiga saavutada eh, konkurentsi, tööalane konkurentsivõime nii et äh, te näete, nõukogu soovis keskenduda ainult äh, töötutele, äh, kes tööturule tagasi pöörduvad ja see on just liikmesriikide sisepoliitilistes huvides ja mitte meie huvides. nii et tänu Kingale on meil uus sõnastus, mida ma võin teile ka siin üle korrata, kui see teid huvitab selleks, et sellest punktist edasi liikuda ja tänu sellele saavutasime ka ülejäänud punktides kokkulepped. see oli siis minu poolt kõik. aitäh tehtud töö eest, palun nüüd kinga. suur tänu. Elizabeth kirjeldas olukorda väga hästi. tegemist on väga aeglase protsessiga ta mainis ka, et äh, äh, pärast keskööd olime endiselt läbirääkimiste laua taga, sest me soovisime saavutada positiivseid tulemusi. ma arvan, et peamiseks küsimuseks siin, ähm, mis puudutab sotsiaalfondi kaasatust, on see, et me peame olema väga tugevalt ühendatud ning selle eesmärgi nimel võitlema. meil on kindel veendumus, et kui me ei eh, eh, kehtesta siin väga konkreetset ESF-i osalust, siis tõrjutakse meid kõrvale ja püüame eh, saavutada siin minister Hauliniga ja volinike Haani ja Andoriga kohtumisi ja siin on see Euroopa Sotsiaalfondi äh, küsimus ka kaasatud, me soovime läbirääkimisi kõrgemal tasandil ning äh, meil õnnestus ähm, teha teatud edusamme eile, kuid nõukogu ei ole lihtne koostööd teha ma pean ütlema, et äh, kõik läbirääkimised ei ole nii keerulised kui need siin, nii et võime säilitada teatud optimismi, et hiljem pärast kõrgetasemelisi kohtumisi võib olukord kergemaks minna. selge, aitäh, siis saame minna või soovite veel midagi üle korrata? mina mõistan väga hästi, et kahekümne viie protsendi arutelu on väga raske lahing, kuid me peame siiski sellest kinni pidama et see osa äh, ühtekuuluvusfondist oleks keskendatud just sotsiaalsetele küsimustele, sest äh, see siin liikmesriigid ei soovi seda sotsiaalset äh, kohustust ja meie oleme aga väga kindlameelsed selles küsimuses ja keegi meist ei anna järele. tõepoolest, see on niimoodi suur tänu. nüüd äh, peame minema järgmise päevakorrapunkti juurde, äh, punkt number kakskümmend, läbirääkimised nõukoguga globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondi teemal ja äh, proua Harkin on siin raportööriks, annan talle sõna. Uh, aitäh, juhataja. see arutelu saab olema väga lühike sest meil oli esialgne trialoog äh, Strasbourgis eelmisel nädalal äh, nõukogu ja komisjoniga. kuid äh, me mingeid edusamme ei saavutanud, sest blokeeriv vähemus on ikka paigas veel nõukogus ja mitmetes küsimustes kokkulepet saavutatud ei ole. järgmine Koreper toimub teisel mail ja peame ootama ära, kas äh, midagi muutub. see on väga frustreeriv, sest see on osa mitmeaastasest finantsraamistikust, aga samas mingisuguseid äh, edusamme ei ole saavutatud. kolm põhiteemat, mis hetkel kõne all on, äh, milles kokkulepet ei ole, on kriisikriteeriumid ehk siis määruse reguleerimisala, siis kaasfinantseerimise määrad ja kolmandaks töötaja definitsioon või mõiste. nagu öeldud, on olukord väga frustreeriv, sest mingisuguseid olulisi sisulisi edusamme ei ole absoluutselt saavutatud. meil oli mitteametlik arutelu pärast kohtumist äh, siis komisjoniga ja nad näevad mitmeid probleeme, kuna edusamme ei ole tehtud ja nad jagavad meie muret ja tõesti, mul ei ole midagi eriti öelda, peame ootama ära teise mai ja vaatama, mis äh, juhtub. kuulan hea meelega, kas kolleegidel on äh, mingisuguseid mõtteid sellega seoses, aga igal juhul siiamaani lihtsalt ootame, ilma teadmata, mida me ootame aitäh. kas keegi soovib sõna sellel teemal? ei? aitäh, Mariann, tehtud töö eest ja siis saame minna edasi. ei, meil on päevakord hommikupooleks lõpetatud, väga hea. suurepärane, teeme siis pausi kuni pärastlõunase osani, aitäh